kaheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat viisteist ja kõigepealt ma tervitan ülemkogu presidenti Donald Tuski siin ja eh, teie saate nüüd sõna, palun. president Schulz, dear members, president Juncker, it's a pleasure. austatud eh, saadikud, eh, president Juncker hea meel pöörduda teie poole pärast äh, mitteametlikku äh, tippkohtumist, selle eesmärgiks äh, oli konsulteerida ja pinda sondeerida, see oli suhteliselt lühikene kohtumine. see korraldati väga kiiresti muutuvate sündmuste taustal, kolm, neli suurt probleemi oli arutelul, kõigepealt Ukraina. me kohtusime Pjotr Perošenkoga, Ukraina äh, presidendiga ta liitus äh, selleks, et äh, rääkida Minski vaherahust ja andis oma hinnangu olukorra kohta koha peal. me tänasime liidukantsler Merkelit ja president Hollandi nende väsimatute jõupingutuse eest äh, rahu saavutada Normandia kohtumise läbi. me toetasime seda habrast kokkuvõtet ettevaatlikult, Euroopa Liit äh, siiski loodab, et äh, tagatakse rahu ja et Ukraina territoriaalne ühtekuuluvus äh, on taastatav nii kiiresti kui võimalik. aga me oleme siiski väga skeptilised. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Minski kokkuleppest ei peetud kinni arutelud äh, riigijuhtide vahel keskenduksid sellele, kuidas toetada uue rahukokkuleppe rakendamist. kui äh, see ei rakendu, siis me ei põrka tagasi vajalike sammude ees. relvarahu, äh, mis pidi käivituma viieteistkümnenda veebruari keskööl, on leidnud juba üle kaheksasaja korra rikkumist vastavalt osce andmetele. ma olen äh, liidu kantsler merkeli ja president hollande'iga pidevas kontaktis ja konsultatsioonis kõikide riigijuhtidega. euroopa liit on ühisel rindel selles küsimuses ja kavatseb oma seisukohad ka välja öelda esialgsed sanktsioonid jäävad õhku me peame olema valmis igasugusteks arenguteks, olgu nad positiivsed või negatiivsed, austatud parlamendisaadikud, kaheteistkümnendal veebruaril äh, tuletasid äh, riigijuhid meelde ka jubedaid rünnakuid Pariisis, milles hukkus seitseteist inimest. me võtsime endale kohustuse äh, võtta vastu uus terrorivastase võitluse tegevuskava ja see on kirjas ka tippkohtumisel vastu võetud ühises avalduses. uus töökava näeb ette seda, et Euroopa Liit teeks seda, mida nad juba praegu teevad sisejulgeoleku valdkonnas aga konkreetseid samme tuleb astuda paremini ja kiiremini. näiteks äh, tuleb paremini ära kasutada julgeoleku äh, süsteemi Schengeni all ja tuleb üle vaadata näiteks äh, relvade kasutamise seadusandlus. hiljutised rünnakud Kopenhaagenis rõhutavad seda, kui oluline see on. sellised rünnakud ainult kindlustavad meie veendumust võidelda igasuguse äärmuslikkuse ja terrorismi vastu ma ka äh, tahaksin kasutada praegust võimalust äh, selleks, et äh, Taanile kaastunnet avaldada ja väljendada oma toetust, siis Liibüa äh, väga hiljutised sündmused viitavad sellele, et me peame sellest äh, rääkima ja sündmused on olnud jubedad. jah, äh, siseriiklik julgeolek on liikmesriikide, on äh, riikide otsustada, aga on võimalusi, kus me saame teineteist toetada ja kus ühistegevus on isegi oluline ja ülioluline ja selles osas ma tervitan hiljutisi samme, mis peaksid viima Euroopa ülese kokkuleppeni reisijate info öö, osas. me ei saa kodanikke, ma olen täiesti veendunud, et me saame kodanike julgeoleku tagada ka nii, et me ei õõnesta nende üksikisiku privaatelu puutumatust. me tuleme nende asjade juurde tagasi juunis ja me kavatseme ohule rahulikult ja veendunult vastu astuda mis nüüd puudutab Kreekat, kallid kolleegid, meie veebruari kohtumine ei olnud ilmselgelt õige hetk, kus äh, pidada maha koordineerimatud arutelud Kreeka abiprogrammi osas. eurogrupi president andis meile ülevaate selle kohta, millised on olnud arengud, arutelud Kreekaga. me tervitasime Euroopa Nõukogu uut liiget äh, härra Tsiprast, kes andis äh, ülevaate olukorrast ülemkogus ja me leppisime kokku, et arutelud jätkuvad nii, nagu seda tegidki ministrite tasandil ja et äh, olime veendunud selles, et ühispositsioonid leitakse. tihedad sidemed äh, on kõikide osapooltega olemas ja eelmisel reedel Eurogrupis ka põhimõtteline otsus tehti äh, mul on hea meel, et äh, ministrid andsid rohelise tule eile Kreeka reformikavadele ja lõpetuseks rääkisime lühidalt ka majandus ja rahaliidu tulevikust me peame kindlasti euroalal poliitika vaid parandama ja tõesti, eh, selleks eh, oli ka õige eh, koht selleks aruteluks, sellepärast et kõikide institutsioonide president oli kohal, president Juncker andis taustu, analüüsi ja rääkis nendest küsimustest, millele tuleb vastus leida, kui me tahame paremat majandushaldust. üks küsimus on aga ilmselge pärast Euroopa Keskpanga hiljutist otsust on prioriteediks loomulikult äh, majandused teha kokku sobivamaks äh, rahaliiduga, seda ei saa teha Brüsselist, aga saab teha niimoodi, et võetakse majandusreformide eest vastutus siseriiklikul tasandil ja omastatakse need kui oma reformid. ja kallid kolleegid, nüüd oleme suudanud, suunanud pilgu märtsi tippkohtumisele. järgmise kolme nädala jooksul hoiame silma peal Ukrainas ja Liibüas toimuvale. märtsi tippkohtumine on ka see hetk, kus me peame mõtlema strateegilisele väljavaatele meie ida ja lõuna naabruskonnas ja me kavatseme jätkata arutelusid Euroopa majanduse küsimustes ja loomulikult kavatseme keskenduda ka teemal, mis on mulle väga südamelähedane, nii nagu paljudele siin parlamendis nimelt äh, meil on hädasti vaja Euroopa Energialiitu, nii nagu äh, asepresident Šefčovitš äh, hetk tagasi ka ütles. Euroopa Liit võib ja peabki edusamme saavutama selles vallas üsna pea. suur tänu, härra president. suur tänu ja nüüd saab komisjoni president Juncker sõna lugupeetud president, ülemkogu president, kallid kolleegid. ülemkogu, mis tuli kokku kaheteistkümnendal veebruaril, oli mitteametlik ehk teisisõnu otsuseid ei langetatud. see oli aga sellegipoolest väga kasulik tippkohtumine ja vaatamata sellele, mida alguses kardeti, oli see väga otsustav kohtumine. see oli lühike ja tõhus kohtumine, nii nagu äh, nõukogu eesistuja ütles. nüüd äh, muidugi pärast äh, Pariisi sündmuseid rääkisime me terrorivastasest võitlusest ja ma tahaksin teile öelda, et me oleme nõus selles, et Schengeni kokkulepped ei ole öö, probleemiks. Schengen on vastus probleemidele, mis meil on tekkinud ehk teisisõnu äh, lähtusime komisjoni ettepanekutest ja äh, olime vastu igasugustele muudatustele sisulistele muudatustele schengeni lepingus ja vältisime neid arutelusid nüüd äh, terrorivastase võitluse küsimused me ei peaks ülepeakaela kiirustama terrorile ei saa vastata tõhusalt kui me teeme seda kiirustades meie sõbrad, ameeriklased äh, reageerisid väga kiiresti pärast üheteistkümnenda septembri sündmuseid äh, New Yorgis ja Washingtonis. tuleb säilitada rahu, jääda tõsiseks äh, ja niimoodi me ka käitusime. kui aruteluks tuli reisijate info ühine andmebaas Euroopas ja härra president, ma tahaksin teie koja ees teha kummarduse et äh, te olete valmis üle vaatama öö, äh, oma otsuse, mis langetati ühes teie komisjonis ja teile ma tahaksin äh, tänusõnad edastada, härra president, isiklikult. Teie tegite kõik selleks, et Euroopa Parlament, erinevad komisjonid, selle erinevad organid ja liik-, liikmed äh, üksikuna saaksid läheneda Euroopa Komisjoni ehk siis minu seisukohtadele. ma ei kritiseeri Euroopa Parlamenti siin varem langetatud otsuse osas, äh, mis langetati siis mõned kuud tagasi, sellepärast et põhiõiguste kaitse äh, eraelu kaitse on loomulikult kaalutlusel ka Euroopa Komisjonis, aga me peame tegutsema ja reageerima Äh, nendele sündmustele, millega meid on vastamisi pandud. nüüd Euroopa Energialiit, selles osas Euroopa Komisjon langetas otsuse selles küsimuses. mina olen alati pidanud äh, oluliseks seda, et tuleb käivitada suured äh, kavad ma ei ole alati lähtunud sellest iseenda soovitusest, võib-olla oleks asjad läinud paremini minu koduriigis, kui ma oleks seda teinud, aga see kava nüüd siin äh, peegeldab äh, meie prioriteete ja me kavatseme selle rakendamise juurde minna kohe. ja sellepärast me leppisimegi kokku rohelises raamatus äh, kapitaliturgude osas äh, härra Verhofstadt räägib sinisest raamatust. noh, teie siin oma erakonna värvides räägite või mis? Philippile muidugi meeldib rohkem roheline raamat. aga no vaatame. kas ta saab, no vaatame pärast, teeme lahkamise, vaatame, mis värvi see siis on. igal juhul Energialiit me tahame tagada selle, et komisjoni töö oleks läbipaistev ja et oleks selgus selles osas, kuidas otsuseid langetatakse, meil on kavas kõik otsused langetada, mis tuleb langetada ühtse turu toimimiseks, digitaalse ühtse turu toimimiseks, seal tulevad suured ettepanekud siis maikuus, nii et me oleme käivitanud kõik need suured projektid, mida me lubasime. ja teeme seda siis üksteise järgi. nüüd äh, president Tuski äh, juhtimise all toimunud äh, ülemkogul äh, tutvustasime ka analüütilist uuringut majandus- ja rahaliidu kriisi põhjuste üle ja loetasime Euroopa Ülemkogu liikmete ees üles need olulised küsimused, mis puudutavad majandus- ja rahaliidu tulevikku mulle öeldi, et äh, ma pean need, äh, palusime reastada need küsimused ülemkogus. Äh, aga öeldud, kritiseeriti mind ka, et noh, et ma raiskasin aega nende küsimuste esitamisega, aga tegelikult see nii ei ole, kui me ei küsi, siis me ka ju ei tea ja me peame rääkima sellest millised millise suuna võtab majandus ja rahaliit tulevikus ja äh, presidendid Tusk, Dijsselbloem, äh, Dijsselbloem äh, ja Draghi, me kavatseme teha nii tihedat koostööd kui võimalik ja kaasata Euroopa Parlamendi presidendi. ma tahaksin rõhutada siinkohal seda, et tegemist saab olema nelja presidendi aruandega ja Martin Schulz on sinna kaasatud. tegemist ei ole nelja institutsiooni Äh, aruandega millele siis pluss euroopa parlament äh, see ei ole nii see on nelja presidendi ühisdokument ja tegemist on meie isiklike seisukohtadega mina ei ole komisjonis kunagi pidanud ühtegi arutelu komisjonis äh, härra tusk nõukogus härra draghi kui tema on sõltumatu meie, meie sõltume ju kellestki teisest ja meie peame rõhutama seda, et tegemist on äh, viie presidendi isikliku aruandega ja mul on väga hea meel, et parlamendi president on kaasatud äh, sellesse ettevõtmisesse. nüüd, mis puudutab investeeringute kava, mis kannab minu nime, no mis siis, olgu siis nii ma tahaksin ka siin äh, tunnustust avaldada Euroopa Parlamendile, teie komisjonidele ja teie raportööridele, kes on teinud ära suurepärase töö, härra Pullmann ja härra Fernandes, äh, kes on väsimatult töötanud äh, selle nimel, et Euroopa Parlament saaks langetada selle plaani, investeeringute plaani osas äh, seisukohad ja ka seadusandlike tekstide osas juunikuus. ma rõhutan, et see asi on oluline, parlamendi otsus peaks tulema juunikuus ja tuletan veel meelde, härra president, teie ees, me vahe, valisime ühenduse meetodi selle teksti vastuvõtmiseks oleks olnud võimalik ka valida et selle otsuse langetab ülemkogu ainult aga ma valisin selle sellepärast, et ma lubasin seda parlamendi ees, et ma kaasan Euroopa Parlamendi selle, sellesse kavva ja seda me ka tegime selles konkreetses punktis. täna langetas volinike kolleegium ka otsuse äh, eelarvete küsimuses paari liikmesriigi osas, äh, mitte ühe liikmesriigi osas, vaid mitme liikmesriigi osas rahva huvi ja parlamendi huvi on keskendunud Prantsusmaa juhtumile ja ma ütlen teile, et täna me otsustasime, et me kavatseme üles kutsuda Prantsusmaad kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oma struktuurset defitsiiti vähendama null koma viie protsendi võrra, mil, mil, mis annaks siis selle, et kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, kahe tuhande viieteistkümnenda eelarvet peab Prantsusmaa nüüd ähm, parandama null koma kahe protsendi osas äh, ja kärpeid ette nägema äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal null koma kaheksa kuni null koma üheksa protsendi ulatuses. me kavatseme äh, kindlasti kiirendada seda protsessi, mis puudutab makromajanduslikke ebatasasusi Prantsusmaa on, ütleme nüüd, nüüd siis ähm, valvsa jälgimise all ja see annab meile võimaluse siis komisjonina silma peal hoida sellel, kuidas saneeritakse Prantsusmaal eelarvet. no vot nii, meie teeme oma tööd, teeme kõik, mis on võimalik, me ei saa teha muidugi kõike, aga see, mille osas me oleme samme astunud, loodame me et euroopa parlament neid samme toetab sest et europarlament äh, äh, parlamendi suhtes kindlasti euroopa komisjon ei ole kurt ega tumm nii et andke meile võimalus tegutseda suur tänu komisjoni president mu daamid ja härrad nüüd äh, on sõnavõtud aga kõigepealt kaks teadaannet lühidalt. ma hakkan väga rangelt jälgima ajast kinnipidamist. aeg on ette nähtud fraktsioonide esindajatele ja ka pärast fraktsioonide esindajate sõnavõttu äh, ma kavatsen range olla, varem ma olen olnud suuremeelne, palun pidage nüüd ajast kinni. nii, vaba mikrofoni öö, äh, vooru ja sinise kaardi küsimusi meil seekord ei tule. ja teine teadaanne on väga tähtis. meil on meie institutsiooni staažöörid tihtipeale, kes stažeerivad kas meil või komisjonis ja parlamendis e, oli meil jalgpallimatš komisjoni ja parlamendi stažööride vahel ja kümme üks oli tulemus Euroopa Parlamendi kasuks. nii et ma arvan, et komisjoni presidendi juuresolekul ma ei saa seda ütlemata jätta ma olen selle tulemusega täiesti nõus ütleb härra juncker ma tean härra tusk teie olete samuti vana jalgpallimängija võibolla pange teie seal nõukogus oma meeskond kokku ja siis äh, ka teie teie stažöörid mängivad meie omade vastu aga nüüd nüüd saab sõna härra Saaris Volski. Uh, ma tänan, lugupeetud presidendid, saadikud, kaks nädalat on möödunud viimasest mitteametlikust nõukogust ja näib, et see oli väga-väga äh, pikka aega tagasi, aeg läheb nii kiiresti. ülemkogu pidi terrorismi algselt käsitlema, aga elu lisas sinna veel kaks teemat, Kreeka kriisi ja Ukraina, kes on rünnaku all. jah, mida need kolm asja kõik ühist omavad? jah, nad panevad eh, proovile meie väärtused. Charlie Hebdo pani proovile sõnavabaduse, kodanike julgeoleku ja meil vastuseks on tegevuskava võitlus terrorismi vastu. teiseks, Kreeka, me mm, ja ütlesime, et tuleb äh, lepingutest kinni pidada, ühesugused reeglid kõigile, fiskaalvastutus kõigilt, aga samas me liitsime selle põhimõtet solidaarsuspõhimõttega, solidaarsus Kreekaga ja tõesti näib, et meil õnnestus saavutada edu Kreekaga, president Juncker. ja kolmas juhtum Ukraina, seegi paneb proovile meie väärtused. jah, sellel on kahe eelmise juhtumi äh, Eh, Charlie ja Kreeka tunnuseid ka. see on terrorismist ja majanduse kokkukukkumisest, eh, korra muutmine jõu kaudu ja rahvusvahelise õiguse rikkumine toimub seal. terrorism, mida spondeerib riik Venemaa näol. jah, eh, tähtis on, et meil säiliks väärtustepõhine välispoliitika Äh, kas äh, rohkem sanktsioone vastuseks rohkele, äh, rohkemale sõjale, me anname võimaluse läbi rääkida, kokku leppida, aga samas tuleb ka survet avaldada agressorile majanduslikult ja peab võimaldama nendel, kes võitlevad agressoriga, ennast kaitsta ja kinni tuleb pidada rahvusvahelise õiguse põhimõtetes, õigus ennast kaitsta ja kohustus ennast kaitsta selleks on meil vaja ühtsust. aitäh, härra Saaris-Volski. nüüd saab härra Pitella sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president Ehm, tere tulemast, härra Juncker, suur tänu selle eest, et te teatasite, et dokument Euroopa tuleviku kohta on dokument, mille koostavad viis presidendi, Euroopa Parlamendi presidendi väljajätme oleks olnud ebaõiglane, arusaamatu eh, ja rumal eh, eh, Euroopa Parlamendi president äh, tuleb võtta kuulda sellepärast, milline kaal on meie institutsioonil ja sellepärast, milline inimene on tema. kokkulepe, mis on saavutatud, on positiivne, kuid äh, peaksime siiski tegema kõik selleks, et kõik saaksid aru, et äh, valimiste edu ähm, valimistel saavutatud edu tuleb arvesse võtta ning ei saa välja hakata mõtlema mingisuguseid uusi variante, on nüüd valitsus, mis on juba ametis, mis toimib, me peame selle valimistulemuse Eh, tagajärgedega arvestama, me peame kärpepoliitikast loobuma, peame mõistma, et valitsus peab hakkama tegutsema, ta peab propagandast edasi liikuma tegevuse juurde, ta peab konkreetselt hakkama edasi liikuma. Eh, on vaja tõsiseltvõetavat eh, reformi ehm, riigiaparaadis, maksupettuste vastu tuleb võidelda, kõik see E, e, vajab meie toetust välispoliitika Ukraina. E, president Tusk rääkis sellest oma sõnavõtus, ta ütles, et tegu on hapra kokkuleppega, kui vähemalt on olemas kokkulepe, sellest peab saama nüüd tugevam kokkulepe. võttes arvesse Venemaa poolset survet, survestame, peame ise Venemaad, peame arvesse võtma seda, et kui tegemist on Ehm, et praegu on tegemist kõigest vaherahuga, see peab muutuma jätkuvaks rahuks. mis puudutab nüüd Liibüat, suur tänu, härra Tusk, veel kord, et te rääkisite Liibüast. Liibüas on äärmiselt äh, dramaatiline olukord ja sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu, sest just sealt äh, on pärit meie jaoks suured ohud, peame neile tähelepanu pöörama ja loodame, et äh, räägime me sellest siin veel pigemalt, veel Lampeduusa probleem äh,. oleks õige aegne rääkida äh, operatsioonist Triton. sellistest operatsioonidest ei piisa, peame Mare Nostrumist äh, tegema äh, Euroopa Mare Nostrumi ning veel eh, võitlus terrorismi vastu. loomulikult eh, ei eh, oska ei saama midagi PNR-i vastu öelda, kui PNR-ist ei piisa, selline register, ehm, sellise registri osas peab väga palju ära tegema, loodetavasti siis oleme selleks võimelised. suur tänu, härra Pitele. järgmisena saab sõna proua Morvai, kellel on protseduuriline küsimus Äh, härra president nagu ma juba ütlesin teil ei ole õigust ühepoolselt muuta päevakorda päevakorda mille parlament äh, selle äh, istungi alguses heaks kiitis ja päevakorras on ette nähtud vaba mikrofoni voor pärast seda arutelu. Nee, Sie haben recht, Frau Morvai. Ich habe nicht... Äh, proua Morvai, ma ei ole seda äh, õigust äh, te-, kasutanud, ma ei ole päevakorda üse, ühekordselt muutnud, koda, kodukord näeb ette seda, et siniseid kaarte ei saa esitada vaba mikrofoni vooru juures. vaba mikrofoni vooru eesmärgiks on anda nendele inimestele sõna, kes arutelu käigus sõna ei andnud aga ma ütlesin, et meil ei ole aega selleks, et hakata esitama sinise kaardi küsimu- ja sinise kaardi eh, küsi-, eh, andmise õigus kuulub täielikult presidendile. nii et, et ma viis-, viitan meie kodukorra eh, artiklile ja nüüd annan sõna kolleeg Fotügale ECR e fraktsiooni nimel. lugupeetud president, mul oli üks unistus ma unistasin Euroopa Liidust, äh, millel on lootused ja unistused. selline oli Euroopa Liit aastaid tagasi. siis oleks meil äh, tõesti äh, toimunud kõigepealt mõttevahetus selle riigi juhiga, mille Äh, kodanikud kannataksid, siis oleks vastu võetud äh, läbirääkimiste mandaat ning selle mandaadiga äh, oleks tuginetud Euroopa Liidu aluslepingutele ja oleks andnud, antud Euroopa Liidule siis õigus läbirääkimisi pidada, aga mis meil on selle asemel? meil on Normandia formaat, mis see iganes ka ei oleks osaluse puudumine. Ähm, meil ei ole siin ei nõukogu äh, esimeest ega kõrget esindajat ega komisjoni äh, presidenti ja tulemus on milline? me lihtsalt äh, ettevaatlikult toetame asju, toetame neid ilma reservatsioonidega G7 kohtumisel. kahtlemata on meil väga suur probleem probleem ja tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega, suveräänse riigi annekteerimisega ning me ei ole suutnud olla otsusekindlad selles olukorras. me peame teadma, et Venemaa, Vene Föderatsioon ei täitnud mitte ühtegi kokkulepet mis Ukraina osas on sõlmitud. samas mitteametlikul nõukogu kohtumisel otsustati sanktsioone mitte arutada. see tähendab, et Minsk kaks on lihtsalt selle konflikti külmutanud. me peame minema kaugemale, me peame langetama äh, väga kindlameelseid otsuseid ja Euroopa otsuseid ka ellu viima. ma tõesti hindan mitteametliku äh, ülemkogu tulemusi äh, äh, terrorismivastase võitluse meetmete vallas, sealhulgas ka väljavaadet, et broneeringu infodirektiiv võetakse vastu, see direktiiv on väga oluline. meie oleme oma fraktsioonis äh, selle teemaga tegelenud. probleemil on alati kaks tahku, tõenäoliselt, äh, kindlasti peame me äh, asju väga selgelt arutama Euroopa elanikega. me peame arutama nendega, millised on rahaliidu tagajärjed, aga samas ei tohi me ka ära unustada äh, et eh, Kreeka eh, vastuvõtmine oli poliitiline otsus, täpselt nagu rahaliit isegi ja me ei saa te teeselda, et eh, siin on praegu mängus maa mä, majanduslikud kaalutlused ja nüüd saab liberaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Verhofstadt. suur aitäh, härra esimees, kõigepealt vastaksin president Junckerile broneeringu info küsimuses. me Eh, parlamendis, eh, parlamendis ei ole seda teemat vältinud, me oleme suure hääle enamusega vastu võtnud resolutsiooni, mis on väga selge. Eh, me tahame, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku see selle ettepaneku äh, vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta, need on põhitingimused ja me palume, et ka nõukogu teeks midagi. Äh, nõukogu peaks vaatama läbi andmekaitse direktiivi, niisiis me tahame öelda, et mitte meie ei ole need, äh, kes peaksid, kes on oma seisukohta muutnud, me kasutame oma õigus kui komisjon teeb, mida ta peab tegema, kui nõukogu teeb, mida ta peab tegema, siis ka meie eh, liigume selle teemaga edasi, aga see asi on kõik omavahel seotud, me ei saa siin asju teha sõltumatult eh, parlamendist. Eh, teine asi, majanduse juhtumine, juhtimine, ma arvan, et see, mis toimus, oli hea tule ma loodan, et me oleme nüüd äh, teinud lõpu nendele igasugustele lepingulistele äh, alustele, millega me oleme tegutsenud kaks aastat. komisjon on lihtsalt sõlminud mõne riigiga kokkuleppe reformide läbiviimiseks. ma arvan, et me peame liikuma teises suunas, meil on vaja äh, sellist globaalset lähenemist Euroopa Liidus ja euroalas, nii et, et ma leian, et lähenemine selles vallas on tõesti hea ja nüüd jõuan siis Äh, kolmanda punktini, mida sellel mitteametlikul nõukogul kasutati, see puudut-, arutati, see puudutas Kreekat. ma arvan, härra Tusk, et et oli õige, et eh, Kreekale anti neli kuud täiendavat aega, see oli ju selle Kreekaga sõlmitud kokkuleppe sisu, eh, selleks, et eh, Kreeka tõesti saaks arutada, milliseid reforme tahetakse läbi viia, minu arvates oli tegemist aruka otsusega, aga ma arvan, ma loodan, et läbi viiakse tõesti tõelised reformid, et soovite teha ühte-teist maksudest kõrvalehoidmise kõrval, te soovite teha ühte-teist korruptsiooni vallas, aga sellest kõigest ei piisa Äh, minule ei avaldanud erilist muljet see paar päeva tagasi saadetud Kreeka valitsuse kiri, palju teisi asju on vaja teha. näiteks äh, suletud äh, ametialad tuleb noortele inimestele avada, tuleb kärpida avalikku sektorit, see on ka hädavajalik ning lõpetuseks on vaja luua konkurentsivõimelised funktsioneerivad institutsioonid, mida Kreekas täna ei ole. nii et, et ma arvan, et me peame tõesti Äh, ootama täiendavaid ettepanekuid Kreeka valitsuselt, enne kui saame minna edasi, aga minu arvates oli see äh, äh, hea, et me andsime Kreekale siis neli kuud täiendavalt aega, sellepärast et paari päeva, paari nädalaga poleks võimalik olnud midagi ära teha. ning lõpetuseks Ukraina küsimuse. härra Tusk ütles, et, et kaheksasada korda on seda kokkulepet juba rikutud, Minsk kahe kokkulepet. ma arvan, et me peame sellele mõtlema, me peame esitama küsimuse, kas meie strateegia Venemaa suunal on õige strateegia. milline on meie strateegia, venelased lähevad Krimmi, meie reageerime, venelased lähevad äh, Ukraina idapoolsetesse piirkondadesse ja meie reageerime Venemaa rikub Minsk kaks kokkulepet ja võib-olla me jälle reageerime. ma arvan, et me peaksime tegema hoopis vastupidi me peame juba praegu otsustama täiendavate sanktsioonide osas, majandussanktsioonide osas, mitte neid koheselt jõustama, aga ütlema Venemaa juhtkonnale, et kui te rikute seda või teist kokkulepet, siis sellised on uued majandussanktsioonid, mida me kavatseme kasutada. me ei pea ootama, me alati reageerime eh, Putini käikudele ja peame tegema hoopis vastupidi, me peame otsustama, Äh, koos nõukoguga, tuginedes äh, härra Tuski ja proua Mogherini ettepanekutele, peame langetama otsuse uute majandussanktsioonide osas ja ütlema Venemaa juhtidele, et nendest sanktsioonidest saab tegelikkus, äh, kui Putin jätkab oma pidevat agressiooni Ukraina vastu, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab ühendatud vasakpoolsete nimel sõna härra Papadimoulis. suur aitäh, lugupeetud president see äh, vastus, mille Euroopa Liit, Eurogrupp, Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon äh, annavad äh, nendele teemadele, mille Kreeka valitsus tõstatas, ähm, toimib peeglina. see peegeldab seda, kuidas Eurotsoon omaenda probleemidega tegeleda tahab seda sellepärast, et viimastel aastatel me oleme näinud, äh, kuidas investeeringute mahud eurotsoonis on vähenenud, majandus on paigale jäänud, äh, näha on olnud deflatsiooni äh, ja ähm, horisondil on ähm, järgnev ähm, majanduslangus ähm,, äh, vaesusrisk ja nii edasi. McKinsey uuring äh, näitab, et viimastel aastatel on riigivõlg äh, suurenenud üle kogu Euroopa Liidu, viisteist eurotsooni riik äkki äh, äh, on sellised, äh, mille riigivõla piir ülendab Maastrichti lepingus kokku pandud seitseteist eurotsooni riiki omavad sellist riigivõlga, mis on üle saja protsendi. ja kõige suurem tõus võlakoorma kontekstis on aset leidnud Iirise sada seitsekümmend kaks protsenti, sada kolm protsenti riigivõla suurenemist on aset leidnud Kreekas saja protsendiline tõus on olnud ähm, Portugalis äh, ja ähm, lisaks on see tõus väga suur olnud ka Hispaanias. Ähm, äh, nendele riikidele kehtib ka vastastikuse mõistmise äh, memorandum mul on hea meel selle üle, et Kreekaga suheldes on toon selline, mis ei vasta sellele järsule toonile, mida sakslased on tahtnud mõned päevad tagasi härra Juncker äh, rääkis Majandus- ja Sotsiaalkomitees äh, ja äh, Te ütlesite seal, et Euroopa Liidu institutsioonid on käitunud kreeklaste suhtes vastuvõetamatult, et neid on solvatud ja et programm on valesti ellu rakendatud. Eurogrupp Äh, on langetanud otsuse ja see otsus annab Kreekale natukene hingetõmbeaega ja see tähendab seda, et on võimalik kahte asja kombineerida, ühest küljest on võimalik tagada see, et reeglitest peetakse kinni, kuid teisest küljest on võimalik tagada ka see, et demokraatia põhimõtteid austataks valimistulemused näitavad selgelt seda, et ahaa, aga võib-olla me peame midagi muutma, võib-olla me oleme tõesti eksinud. ja see oligi meie eesmärk. Äh, loomulikult oleme me valmis täitma oma kohustusi. Äh, me aktsepteerime Euroopa solidaarsust selleks, et võidelda korruptsiooni ja maksudest kõrvalhoidumise vastu. me tahame tehnilist abi, me oleme seda ka palunud. Äh, eelmised valitsused seda ei tahtnud, nagu härra Schäuble ka ütles <clears throat> me tahame, et Junckeri investeerimisprogramm saaks rohkem vahendeid eh, ja me tahame, et need vahendid oleksid suunatud just nendesse riikidesse, eh, kellel on kõige eh, suurem vajadus nende vahendite järele, sellepärast et seal on kõige suuremad tööpuudusmäärad. loomulikult tahame me ka kasutada seda paindlikkust, mis on stabiilsuspakti sisse põimitud Äh, eelmine volinik, volinik Proodi vastutas selle eest, äh, kutsus äh, paketi ähm, idiootlikuks, aga kokkuvõtteks ma tahaksin öelda mõne sõna veel ka Ukraina küsimuses. rahu lepe on äh, Ehm, ainult väike aspekt, mis ehm, võib hääbuda, aga meie peame neid rahupüüdlusi ehm, püüdma toetada ja mis puudutab terrorirünnakuid, siis me ei peaks näitama üles solidaarsust mitte ainult Prantsuse või Taani kodanikega, seda ka peaksime tegema, kuid härra Juncker on seda ka öelnud, et me ei tohiks teha samu vigu, mida Ameerika tegi pärast kahe tuhande üheteist aitäh, president. ma kõnelen põhiliselt Kreekast ja esitan kõigepealt ühe küsimuse, kas meil on tõesti vaja nendest psühhodraamadest, mis peaaegu neli nädalat on kestnud, nende psühho, nendest psühhodraamadest, mis on pannud Kreeka valitsuse käituma nii, nagu valimiskampaania jätkuks ka pärast valimisi see, äh, selle asemel, et öelda, et meie riik on pankrotis ja peab pöörduma keskpanka poolt, võib-olla peaks tule- ja tullakse isegi tagasi sõjakahjude hüvitamise juurde. aga äh, probleem on selles, et äh, teatud nõukogu riigid on kogu aeg rõhutanud, et Kreeka peab maksma või kui ei maksa, siis läheb Euroopa Liidust välja. sellised äh, Äh, avaldused on äh, äh, viinud äh, selleni, et, äh, et tegelikult selle avalduse tegi ju Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble ja temalt on selline käitumine eriti kohatu. nagu ütles härra Verhofstadt, me oleme võitnud neli kuud aega juurde ja minu arvates on see hea asi. me peame seda nelja kuud ära kasutama selleks, et leida uus kokkulepe Kreeka ja Kreeka partnerite vahel ja tahaksin juhtida tähelepanu kolmele olulisele elemendile. Äh, kõigepealt tuleb Kreeka võlg muuta jätkusuutlikuks. mitte ükski riik inimkonna ajal ajaloos ei ole suutnud eh, nelja ja poolt protsenti oma SKT-st eh, panna eh, võla, võla hüvitamiseks ja ka Kreeka ei suuda seda praegu teha, nii et, et me peame hoolitsema selliselt, et Kreeka võla teenindamine ei võtaks enda alla nii suurt hulka, nii suurt osa Kreeka SKT-st. teiseks tuleb nõuta, et äh, me peame rõhutama, et äh, uus Kreeka valitsus on lubadustes palju usaldusväärsem kui endine valitsus ning meil on lihtsalt vaja Kreekas jalule seada korralikke äh, rahandussüsteeme. me peame, me saame aidata Kreekat oma oskusteadmistega, me saame kasutada ka kolmandate riikide nagu äh, näiteks äh, Šveitsi kogemusi, näiteks saada sealt infot sinna peidetud varade kohta. nii et, et see on ka viis, kuidas Euroopa saab Kreekat aidata ja kolmandaks, Kreeka majandus tuleb panna jätkusuutlikule arenguteele ning ma ütlesin, Eh, erinevalt, eh, me, me peame investeerima, me peame rääkima energiaallikate muutmisest, millest me täna ei rääk-, rääkisime ja Kreekast peaks saama eh, energia eksportija. minu arvates on see üks väga oluline tuluallikas riigile, Kreeka majandusele, nii et, et selles vallas me peame samuti pöörama tähelepanu sellele, et Euroopa investeeringud läheksid just nimelt Kreeka energiasektori muutmisele ja tahaksin öelda, et äh, mitte äh, keegi äh, siin ei ole huvitatud sellest, et Kreeka uus valitsus läbi kukuks, sellepärast et uue valitsuse läbikukkumine tähendaks ka seda, et on võitnud Euroopa vastased populistid, aitäh! E- aitäh ja EFTD nimel nüüd härra Natal. president, äh, ka mina keskenduksin täna Kreeka küsimusele ning äh, kõigepealt äh, tsiteeriksin eurorühma juhti, kes kaks päeva tagasi ütles, et te eksite, kui te arvate, et demokraatia on see, et valimistulemustega saab eurotsoonis asju muuta härra Juncker räägib meile, et siin ei saa praegu olla mitte mingeid demokraatlikke valikuid, me ei saa minna aluslepingute vastu. Äh, äh, väga tore on teada, mida eurofanaatikud demokraatiast arvavad ja irooniline on see, et selle all kannatab demokraatia häll. Kreeka Kreekal on lastud liituda valuutaga, millega ta tegelikult ei oleks kuidagi tohtinud liikuda. Te tegutsete Kreeka valitud äh, peaministri vastu, te olete Kreekale peale surunud säästumeetmed, mis on viinud Kreeka rahva meeleheitele ja te endiselt äh, nõuate Kreekalt majanduses tehtav muudatusi Eh, Kreekal eh, on õigus suveräänsele demokraatiale ja mitte teie diktaatidele. kreeklased on piisavalt kannanud, eh, lahingujooned on selgelt paigas, Kreeka demokraatlikud jõud Euroopa Liidu ebademokraatlike jõudude vastu. Kreeka parlamendilt ma tahaksin küsida, kas eh, inimesed, eh, kas Kreeka rahvas on eh, kindel, tahaksin kutsuda kreeklasi üles kaitsma oma õigusi, teie olete demokraatia kaitsjad ja nüüd te peate oma esiisade vaimus käituma, ärge andke alla, ärge kõhelge, ärge loobuge, teie olete praegu demokraatia kaitsjad, teie olete Aristotelese ja Plato järeltulijad ja kui te olete kindel, siis te võidate ja olete majakaks meile kõigile, aitäh! ja nüüd saab sõna proua Le Pen. eurogrupp meid oma valiku, tegi oma valiku ja Äh, troika poliitikaga, kas äh, ja kreeklaste valikuks oli, kas jääda troika äh, surutud raamidesse või teha oma rahapoliitikat. kokkulepe, see, mis saavutati Brüsselis, näitab, et Kreeka valitsus on valinud euro ja tegelikult petnud oma valijaid Äh, see igasugune allaandmine on tõeline reeturlikkust ja see valitsus muutub kindlasti äärmiselt ebapopulaarseks. kõik eurooplased jälgivad seda Kreeka arengut ja on aru saanud, millise, millised on Euroopa demokraatia äh, probleemid. Front National tahab Prantsusmaa eurodiktaatorluse alt ära, välja tuua. et Euroopas oleks kõik kõikidel riikidel oma kontroll eelarve üle ja et me saaksime kriisi ja, ja kärpemeetmed lõpuks selja taha jätta. rahvapartei nimel härra Lamassuur, palun. suur tänu, lugupeetud president. Prantsusmaa delegatsioon no, Rahvaparteis ma tervitan tööd terrorismivastases võitluses pärast Prantsusmaal toimunud tragöödiat järgnes tragöödia Kopenhaagenis, me, see eeldab, et me ühiselt asume tege-, tegutsema Euroopa tasandil. see oht ähvardab meid kõiki, rahvusvahelise terrorismi oht. proua Le Pen tundis huvi Kreeka juhtumi vastu, mis on väga huvitav ja väga tähtis, aga mina tunnen huvi Prantsuse juhtumi vastu rohkem. komisjon Äh, on oma seisukoha kujundanud Prantsusmaa kohta. kolmandat korda Prantsusmaa on, äh, ei ole suutnud täita oma äh, kohustusi ja seda öö, tugevdatud järelevalve all. Prantsusmaad peetakse rangetes raamides, äh, isegi äh, karmimates raamides kui kreeklasi, meil on ainult kolm kuud äh, kärbete tegemiseks, kreeklastel kuus kuud ja reformide elluviimiseks, mis kuusteist miljardit eurot kokku hoiaksid. suur tänu, Euroopa! meie riigi suutlikkus reforme läbi viia sõltub sellest. sotsiaaldemokraatide nimel härra Fleckenstein, palun, suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. Äh, viimane äh, valitsuspeade ja riigijuhtide mitteametlik äh, kohtumine leidis aset pärast Minski läbirääkimiste lõppu. olukord on Ida-Ukrainas veidi paremaks muutunud, aga eh, Minski kokkuleppe ellurakendamisest ei ole võimalik siin rääkida. ja härra Verhofstadtil on õigus minu arvates, me ei tohi ainult reageerida, kui midagi juhtub, ehk siis pärast seda, me peame selgemalt eelnevalt välja ütlema, mis juhtub, kui äh, Ähm, Minski lahendusi äh, ei aktsepteerita ja ellu ei rakendata ja see kehtib ka vastupidi, mis võiks juhtuda siis, äh, kui me äh, ühiselt liiguksime teist teed pidi olukord Ukrainas on selline, et meil on vaja rääkida selgeid sõnu eh, ja meie tegevuse põhialusteks ei tohi olla mitte ainult eh, ühtsus, vaid ka eh, vastutavus ja me peame rääkima selgelt keelel ja kehtestama selgeid sanktsioone, kui olukord ei parane. ja samas need, kes ei taha Ehm, eh, eh, relvadega lahendust eh, ei tohiks pidada ka mõistlikuks re-, relvakaubandust. tuleb kontrollida seda, ehm, kas need Vene parlamendisaadikud, kes sanktsioonide nimekirjas on, sinna ka peaksid jääma ja ehm, suur aitäh ja kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, härra Fleckenstein. ja nüüd ECR e fraktsiooni nimel saab sõna härra Luuke lugupeetud president, Kreeka äh, on kirja kohaselt äh, taotlenud äh, abipikendust, aga mina näen asja teistmoodi, mina lugesin seda kirja ja mina ei näinud sealt konkreetseid arve, mida täpselt Kreeka pakub, milliseid sääste teda pakub, äh, mida ta tegema peab. me äh, teame, et Sirisale lähevad need läbirääkimised maksma, aga äh, selles kirjas sisaldusid ainult head kavatsused, kui ähm, palju miljardeid see riigikassasse Kreekas sisse toob, kui seda ellu tahetakse rakendada, kui palju eurosid see endasse kujutab? Ähm, Äh, milline on olukord äh, pa-, äh, pensionireformiga? Ähm, härra president, mina näen, et Kreeka ei ole mingeid arve, näitajaid välja toonud, mingeid konkreetseid lubadusi, aga saab sellele vaatamata raha, Kreeka on oma jõu läbi surunud. suur aitäh ja nüüd härra Albrecht Roheliste nimel. suur aitäh, lugupeetud president, austatud presidendid, kallid kolleegid, kui me räägime äh, Äh, Euroopa PNR-ist, äh, siis selge on see, et Euroopa Parlamendi äh, vastutav komisjon kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel lükkas selle ettepaneku täielikult tagasi asjaolu tõttu, et meie arvates oli see, ei olnud see proportsionaalne ja äh, raportöör äh, äh, näeb, et ähm, see et on muud, muutmata kujul äh, tagasi nüüd sisse toodud. eelmisel aastal Euroopa Kohus äh, leidis, et Euroopa Parlamendi argumentatsioon selle tagamise lükkamisel oli äh, õiguspärane ja õige ja äh, et selline andmete kogumine reisijate kokku, kohta ei ühildu äh, põhiõigustega ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Komisjon peab tulema välja uue ettepanekuga sellel põhjusel, sellepärast et vastasel korral me ei saa edasi liikuda, aitäh! suur aitäh ja nüüd EFTD nimel saab sõna proua Begin suur aitäh, lugupeetud president. Äh, viimasel äh, kohtumisel rääkisid riigipead äh, Kreeka tulevikust, aga kas võib tõesti olla, et mitte keegi ei saanud aru probleemist? kes teised kui kreeklased ise peaksid otsustama oma riigi tuleviku üle. kuid sellele vaatamata oleme me siin ja räägime sellest, mida Brüssel arvab, kuidas Pariis on reageerinud ja nii edasi. Euroopa Euroopas äh, mm, ma arvan, et me oleme eksinud, kui inimesed annavad äh, ära ähm, võimu äh, käest otsustada omaenda saatuse üle ja Saksamaa on tahtnud härra Tsiprasest teha õppetunni, miks härra Juncker ja proua Merkel peavad Kreeka üle otsustama äh, Äh, miks kasinusmeetmed suruvad inimesed põlvedele ja kuidas me tõesti saame mõelda et, et saja seitsmekümne viie protsendine võlamäär SKT-st on midagi, mille saab äh, selliste ohvrite ja kärbetega tagasi maksta. Kreeka kriis ei ole Kreeka kriis, tegemist on üle-euroopalise kriisiga äh, ja see ei ole mitte majanduskriis, vaid poliitiline kriis, tegemist on väikese riigi kriisiga, ähm, kelle SKT vastab mõne Itaalia või Prantsuse regiooni SKT-le ainult tegemist on kriisiga, mis on seotud nõrga ja argpüksliku Euroopaga, kus poliitikud ainult mõtlevad äh, oma koduriigi olukorrale. Euroopas valitsev kriis ei ole seotud äh, likviidsuse või usalduse puudusega, vaid äh, riigimehelikkuse puudusega ja mina sellele lahendust ei näe. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tsavianopoulos. eurorühma kokkuleppes Ühise valitsusega äh, laiendab memorandumit äh, Troika all, kuid annab selle lihtsalt äh, teise nime. Euroopa Liit ei ole midagi muutnud, mis tahes läbirääkimised Euroopa Liiduga toovad kaasa probleeme. me peame jätkama erastamisega, me peame jätkama palkade vähendamisega, Äh, ja kärbetega igapäevaelus. Tsipras äh, saab olukorda muuta ainult siis, äh, kui tal seda lubatakse teha, kui tal lubatakse sotsiaalolukorda leevendada. mitte keegi ei ole olukorrast tegelikult õigesti aru saanud meie rahval on väär, väärikus, nad seisavad enda eest ja reedel mm, kuuleme, mida nad öelda tahavad kommunistlikul meeleavaldusel, mille Kommunistlik Partei Kreekas mm, korraldab ja nüüd äh, Gonzales Pons Rahvapartei nimel. suur tänu, lugupeetud president terrorismivastaste meetmete resolutsioon, äh, mis võeti vastu kõikide fraktsioonide poolt Euroopa Parlamendis eelmisel nädalal, ning täiendavad resolutsioonid sellel teemal näitavad kindlalt meie soovi ühiselt tegutseda. Hispaania opositsioon ja valitsuserakonnad on ka ühendanud oma väed terrorismivastaseks võitluseks ja me ei saa siin jääda käed rüpes istuma ja vaiki, vaikida me peame näitama, et erinevad asutused, erinevad institutsioonid äh, tegutsevad ühise rindena ja Euroopa Parlamendi sõnad peavad samuti muutuma tegudeks. meil on vaja tõelist Euroopa tee strateegiat, mis võimaldavad meil läbi broneeringu info jälgida nende inimeste liikumisi, kes tahavad meie vabadusi ohtu seada. peame kandma hoolt selle eest, et meie sõnadest saavad teod ja sellele saame kaasa aidata ainult meie ise. kõik sammud terrorismi vastu tuleb äh, teha selleks, et kaitsta potentsiaalseid terrorismi ohvreid. me räägime siin energiavarustuse parandamisest äh, Hispaania ja Portugali äh, äh ja äh, ma arvan, et ükski äh, riik äh, Euroopas ei tohiks jääda isoleerituks, isoleeritud saareks ega ka Kreeka ei tohiks jääda isoleeritud saareks, kui asi puudutab energiat. proua Ferreira, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, lugupeetud president ajutine kokkulepe äh, Kreeka äh, küsimuses äh, on aga teretulnud, kuid ega see pole veel lõpp. see on lihtsalt uue etapi algus ja see etapp peab olema teistsugune. Kreeka lämbub kohandamisprogrammide tõttu, mis on olnud liigsed, selle mõju majandusele, tööhõivele, investeeringutele, rahva usaldusele on olnud laastav, nagu Jean-Claude Juncker ka ise möönis. suur tänu talle selle eest Kreekas äh, tuleb läbi viia reforme, äh, vigu tuleb parandada, kuid äh, samas tuleb võimaldada piisavalt paindlikkust ka eelarvevahendites, et seda saaks teha. Pole vähimatki kahtlust, et, et kärpemeetmete absurdsus ei ole ennast õigustanud. nüüd tuleb uute vahendite järele käed sirutada. peame kasutada ära peame kasutama ära uut hoogu selleks, et, et olukorda parandada. lihtsalt äh, musklite pingutamisest siin ei piisa, meil on äh, vaja meetmeid, mis äh, aitavad ka tulemusi tuua. ECR fraktsiooni nimel proua Stevens. suur tänu lugupeetud president, kallid kolleegid. paar nappi puu pöördumist pöörduksin kõigepealt äh, meie Rahvapartei kolleegide poole ning paluksin neil konstruktiivselt suhtuda härra Kirkhopi äh, raportisse broneeringuinfo küsimuses, äh, jätta kõrvale igasugused pisinäklused ja käiduda konstruktiivselt ja paluksin ka komisjonil koostada võimalikult kiiresti juhtnöörid ühiste riskinäitajate kohta, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike kontrolli välispiiridel ja pöörduksin ka äh, liikmesriikide poole, paludes neil näidata üles suuremat usaldust üksteise vastu ning äh, vahetada infot rohkem, teha rohkem koostööd äh, ka läbi Europoli. ja lõpetuseks üle vaadatud julgeolekustrateegia, mis avaldatakse aprillis, on midagi, mida ma ootan pikisilmi, sest et see aitab Euroopal terrorismi aitäh, proua Stevens ja nüüd äh, härra Lundgren EFT fraktsiooni nimel. suur tänu, et andsite mulle sõna, härra Tusk ja härra Juncker, võib-olla te tüütule tunduvad minu küsimused äh, tüütutena, olete neist juba tüdinud, aga kordan neid jällegi. esimesel detsembril äh, Äh, esindab, eh, esimesest detsembrist alust-, äh, esindate viitesada miljonit inimest, nemad ei ole äh, teie, teid valinud ise hääletades, vali-, nemad maksavad teie palgad ja ka teie boonused. selle kohta on näiteid varem. Teie sarnased saavad ka tohutud pensionid, keegi teine töötaja selliseid eeliseid ei saa. kas te loobute oma üüratust boonusest, äh, kui äh, lõpetate ükskord selle töö? sellepärast, et ma arvan, et maksumaksjad on ära teeninud vastuse. härra Vilimski järgmisena. aitäh, aitäh, president meil on siin arutelul äh, nõukogu äh, Äh, kohtumine, aga iga kohtumise järel muutub olukord järjest hullemaks. Äh, nõukogust on saanud justkui poliitiline Titanic. Äh, kunas me ometigi lõpetame selle laevakeres aukude lappimise ja, ja midagi muud ära teeme, meil on massiline tööpuudus, pankrot, euro kõigub ja nüüd äh, Eh, tahate eh, teie veel uusi eh, maksumiljardeid Kreeka suunas suunata. raha on maha visatud, Euroopa Liidus on kontseptsiooniline viga, see on ülereguleerimine, ületsentraliseerimine. meil oleks vaja, vaja Euroopa tule, tuleviku nimel ähm, mu, areneda hoopis rahvusriikide, suveräänsete rahvusriikide suunas, äh, mis teevad omavahel koostööd, meil ei ole vaja seda tsentraliseerimist. aitäh ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Rangel. aitäh, president. loomulikult äh, tahaksin ma avaldada tunnustust komisjoni ja nõukogu presidentidele, tahaksin avaldada neile tunnustust tulemuste eest ja selle hoo eest, mida äh, arengutele andi, anti sellel ülemkogul. terrorismi küsimustes saavutasime me suuri edusamme ja suutsime samal ajal tagada äh, Schengeni pärandi säilimise, see on äärmiselt oluline, liikumisvabadus on äärmiselt oluline. teiseks Ukraina küsimuses jah, loomulikult äh, on veel äh, terve rida eba, äh, eba, suur ebakindlus ja väga palju asju on veel vaja ära teha, aga kui jutt käib majandus- ja rahandusliigust, siis ka Kreeka osas on tehtud suuri edusamme. meie arvates kokkulepe, mis sõlmiti, on üsna mõistlik, mõistlik sellepärast, et Kreeka valitsus on aru saanud, et selleks, et saada solidaarsust ja ühist lähenemist nende probleemide lahendamisele, peavad nad olema teiste riikidega võrdses seisus ning pidama reeglitest kinni, nad said sellest aru ning äh, seetõttu oleme me hetkel olukorras, kus me hakkame selle protsessiga lõpule jõudma ja järgmiste kuude jooksul pakutakse veelgi rohkem äh, tagatisi, aga loomulikult meil on äh, vähemalt väikese lootusekiir, et asjad siin Euroopas edasi arenevad. minu arvates on see hea lähenemine lahenduse suunas ja see annab alust lootuseks. ja nüüd äh, proua Jutova sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, president ma tahaksin äh, kõnelda nendest meetmetest, mis on suunatud äh, terrorismivastaseks võitluseks. mulle näib, et meil ei ole äh, põhjalikku komisjonipoolset analüüsi olukorrast, seda analüüsi on meil aga vaja just nimelt praegu, kui me võtame vastu uue julgeolekustrateegia me peaksime ka teadma, mil määral liikmesriigid Äh, teevad tõhusat koostööd Interpoli ja Europoliga, meil on vaja solidaarsust, meil on vaja ühist arusaamist äh, võitluses äh, terrorismiga. Schengeni süsteem ei, seda süsteemi ei tohiks kaotada, seda süsteemi tuleks edasi arendada ja seda tuleks täiustada Äh, Bulgaarial on äh, piir äh, Kreeka ja Türgiga ja nende piiride osas vajab Bulgaaria rohkem toetust, sest et on üsna tõenäoline, et välismaised võitlejad kasutavad neid piire ära rändesurve Bulgaariale on samuti muutunud suuremaks. Bulgaaria ei saa olla lihtsalt puhvertsoon, mis lihtsalt tagab teiste liikmesriikide julgeoleku. Bulgaariat ei tohi Schengenist väljas jätta, välja jätta, aitäh. aitäh, ütleb härra Sinadinos, läbirääkimised Kreeka valitsuse ja Euroopa Liidu vahel on selgelt näidanud, et Euroopa Liit teeb seda, mida tahab Saksamaa ja tema sõbrad. Euroopa Liidule oli või, anti võimalus näidata, et neid huvitab liikmesriikide majanduskasv ja liikmesriikide rahva elujärg, aga sellele vaatamata äh, lähtuti sellest, mida Saksamaa tahab. ei ole sugugi kokkujuhtumised. Äh, äh, London School of Economicsi uuringu järgi on Saksamaa madalad laenuintressid Saksamaale sisse toonud kaheksakümmend miljardit ning eurooplased ei teagi seda, nii et, et tehkem lõpp eh, sellisele ekspluateerimisele. Euroopa Liit eh, ei kuulu ainult käputäiele riikidele. Saksamaa valitsus peab austama oma kohustusi ja alles siis hakkama õpetama teistele, mida teha. Kreekal on õigus eh, sõjahüvitisi nõuda ja nüüd härra Karas Rahvapartei nimel ja rõdudel äh, äh, fotosid ei ole siin lubatud teha, nii et, et palun ärge seda tehke. härra Karas, lugupeetud nõukogu president, lugupeetud daamid ja härrad, meie, meist keegi ei saa rahul olla sellega, mis Ukraina, Venemaa, Kreeka ja terrorismi vallas on juhtunud. pooleteise minutiga ei ole mul võimalik äh, Äh, kõikidest nendest tulevikku suunatud ettepanekutest kõnelda ja seetõttu äh, tahaksin jääda põhilise juurde. Äh, ühtegi teemat ei saa eraldi käsitleda. alati puudutavad need teemad kogu Euroopat, need on meie probleemid ja need ei ole teiste probleemid. põhjused kõikideks nendeks probleemideks on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse rikkumine, ühiste väärtuste jalge alla tallamine ja seetõttu peaksime me jääma äh, tõe, truuks oma väärtustele ja äh, kaitsma neid õigusi ja väärtusi mitte ükski äh, õiguste rikkumine ei tohi panna meid oma seadusi äh, rikkuma, vaid äh, vastupidi, me peame tuginedes oma õigustele ja seadustele probleeme lahendama. me Kreeka puhul näeme, kuidas Kreeka Eh, minister teatab näiteks televisioonis, et ta on eh, lahingu võitnud, eh, ta on seadusi rikkunud, niimoodi ei saa usaldust luua, kui valitsuspartei niimoodi käitub ja mis puudutab härra Schäuble käitumist, siis ma paluksin, et tõesti meie väärtustest igal kord kinni pidada. härra Karas, palun lõpetage, ütleb president ja nüüd saab proua Kienge sotsiaaldemokraatide fraktsioonist sõna lugupeetud president, me peame aitama ja toetama koordineeritult kõiki neid maailma riike, kes võitlevad terrorismiga. me peame edendama rahu jaluleseadmist, me peame tegema seda selleks, et kaitsta kõiki meid endid, meie julgeolekut, meie ühiskonda, meie põhimõtteid ja meie väärtusi kui me võitleme terrorismi vastu, siis ei tohiks me lihtsalt pöörata tähelepanu nendele konfliktidele, mis on lähedal, nagu näiteks Liibüa. me peame vaatama ka kaugemale, selleks et võidelda äh, rahvusvaheliste terrorivõrgustikega äh, on äh, Saharast lõuna poole jääv Aafrika, ma mõtlen siin Nigeeriat ja Boko Harami see on jällegi üks näide kriisist, mille me oleme ära unustanud ning siis veel ISIS ka Liibüas, Lähis-Idas samuti, me ei tohi olla ükskõiksed, me ei tohi eh, silma kinni pigistada selliste terroriaktide eest. aitäh ja proua Suitsa järgmisena. aitäh, ma mul on väga hea meel näha, et kolm institutsiooni on siin esitatud, kolm presidenti on kohal ja mul on eriti hea meel selle üle, et me oleme saavutanud üksmeele nende kolme institutsiooni vahel terroriohu osas. inimelu peab olema meie poliitika keskmes ning kõik see, mida viimasel ülemkogul öeldi, puudutab just nimelt inimelu, me peame kaitsma inimelu ja inimväärikust Ukraina, Kreeka, Pariis, Kopenhaagen, need on äh, üks teemade ring, teine teemade ring puudutab majandusliitu, rahaliitu Eh, ning Juncker, president Junckeri investeeringute kava. esimesed eh, teemad on seotud probleemidega ja teine teemade ring lahendusega nendele probleemidele ja seetõttu ma tahaksin rõhutada, et meil on tõesti vaja eh, tõelist majandus- ja rahaliitu, energialiitu ja investeeringute kava Eh, eh, selleks, et me saaksime lahendada neid probleeme, millega me seisame silmitsi kogu Euroopas, samuti Ukraina idaosas, Kreekas ja Vahemere regioonis, kus meil on eh, probleeme piiride ja rändega ning just nimelt seetõttu kõik see, mida me ütleme, on väga tore on väga tore, et me oleme seda kõike otsustanud ühe, üksmeelselt, aga nüüd tuleb see kõik ka ellu rakendada, see pole kerge, meil ei ole kerge lahendada probleeme näiteks Ukrainas, aga ühtsus on selleks oluline ja tahaksin teid tänada, et te olete täna siia tulnud äh, ja nii ühtsed olete. aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Murel. Äh, president ma leian, et on äärmiselt positiivne, et meil siin äh, Äh, saalis on nii palju, äh, kes me kinnitame, et äh, me toetame teid ja et me toetame ka uut Kreeka valitsust ja läbi nende ka Kreeka rahvast, kes on pidanud viimastel aastatel väga palju kannatama. ma leian, et see on positiivne, sellepärast et kui ma kuulsin mõningate riigijuhtide, eriti konservatiivsete riigijuhtide sõnavõtte, siis mul jäi mulje, et neile tundus, et Kreeka rahvas oli valimistel valesti valinud ja nüüd nad peavad selle eest maksma meie, eurooplaste ülesanne on kreeklasi aidata, me peame aitama neil eh, ümber struktureerida võla, mis pole jätkusuutlik, me peame aitama Kreekal oma rahandust eh, reformida ja eh, majandustegevuse taaskäivitada mina olen kirglik eurooplane ja mulle ei meeldi komisjoni presidendi ettepaneku, et demokraatia lõpeb seal, kus aluslepingud algavad me ei tohi jätta eh, muljet, et Euroopa on mingi eh, distsipliinifanaatik, me peame kasutama uut poliitilist võimalust, see on uus ajajärg Euroopa jaoks. ja nüüd eh, härra Sveer Rahvapartei fraktsiooni nimel. aitäh, president. viimane nõukogu mitteametlik kohtumine oli äärmiselt oluline. üks selle kohtumise tulemusi oli see, et euro rühm kiitis heaks Kreeka valitsuse uue reformikava. ma loodan, et Tsipras ähm, jätkab reformide ellurakendamist, et ta konsolideerib eelarvet ning et Kreeka tõesti maksab tagasi selle laenu, mis me neile andsime. Kreeka on äh, oma reformideks viimastel aastatel väga palju toetust saanud. Kreeka Ähm, maksab äh, Kreeka SKT-s arvestades Euroopa Liidu eelarvesse vähem kui Sloveenia. ma arvan, et me oleme neile piisavalt manööverdamisruumi andnud. Äh, Kreeka euro, euroalast lahkumise ohtu ei ole ja tõenäoliselt ei olekski mingit katastroofi, kui Kreeka lahkuks. eurorühm on täna väga tugev ja me peame sellega arvestama. me oleme saanud äh, neli liiget juurde möödunud kuul. ja proua Penova järgmisena Äh, lugupeetud president, komisjoni ja nõukogu presidendid, Euroopa Liit on praegu väga keerulistes aeg-, äh, aegades, me seisame silmitsi probleemidega nii Euroopa sees kui ka väljas, probleemid Kreek-, Äh, probleemid äh, Taanis, Prantsusmaal ja ka siin Belgias äh, panevad meid mõtlema, kuidas võidelda terrorismiga. mina ei leia, et me peaksime avaldama parlamendile survet selleks, et parlament kiirustaks broneeringu infoalaste õigusaktide heakskiitmisega. otse vastupidi, Euroopa Liidu Parlamendi ülesanne on kaitsta Euroopa Liidu kodanike huve. kui lubate, siis peatuksin lühidalt ka Kreeka teemal. kolleegid mitte keegi meist ei soovi olla Kreeka valitsuse nahas või Kreeka poliitikute nahas. olukord on tõesti väga keeruline ning seetõttu ma peaksin paluma Kreeka poliitikutelt sellist solidaarsust, mis paluti meilt. näiteks Slovakkias ligemale kui kuuskümmend protsenti inimesi teenib vähem kui viissada eurot. meie oleme üles näidanud oma solidaarsust, me oleme toetanud Kreeka valitsust ja me ootame samasugust solidaarsust ka praeguselt Kreeka valitsuselt, aitäh! ja nüüd äh, komisjoni nimel härra Juncker. Äh, äh, austatud president, kallid kolleegid. kaheteistkümnendal veebruaril tuli nagu kokku mitteametlikuks kohtumiseks ning ma kordaksin siin paari kommentaari, mis puudutasid komisjoni, kõigepealt härra Morell Prantsuse sotsiaaldemokraat. Prantsusmaa äh, sotsiaaldemokraadid äh, kordavad ühte ja sedasama. ja ma tahaksin äh, teid huumori eest õnni-, teid õnnitleda, sellepärast et te ütlesite, et meid on siin palju arutamas, palju, siin palju. Teil on tõesti huumorisoont, pole midagi öelda. ja ma ei ole iial öelnud, ma pole iial väitnud, et valimisi ei tohiks tõsiselt võtta. valimistulemuse taga ei muuda lepinguid, nii see on. Kreeka langetas suveräänse otsuse ja ma austan Kreeka valijate otsust palju rohkem kui paljud muud. kuid kreeklased, Kreek- ja Kreeka valijad ei äh, saa hääletada selle üle, et äh, omaette, eraldi, et äh, aluslepingud muutuksid kehtestuks. järgmisel pühapäeval toimuvad valimised Eestis, aprillis toimuvad valimised siin-seal, igal pool. ja kas see tähendab seda, et iga valimisega kaovad, kaotavad aluslepingud kehtivuse ja mingu metsa see Euroopa siis ja ähm, kui me kirjutame ettekirjutusi äh, Prantsusmaale, et äh, nad käituksid õiglaselt, oleme kritiseerinud viimaste, viimastel päevadel on palju kritiseeritud äh, komisjoni. on palutud äh, ajalehte, äh, ajakirjanikel kirjutada seda, mida äh, valitsused arvavad ja nii edasi ja nii edasi ja mis ja kasutatakse ära ka Kreeka arutelu. komisjoni on kritiseeritud sellepärast, et komisjon pole piisavalt hästi tegutsenud majandus- ja rahaliidu asjade juhtimises ja nüüd kritiseeritakse meid järsku, et me liiga palju tunneme huvi äh, ühisraha juhtimise vastu. kõigepealt süüdistatakse komisjoni selles, et pole piisavalt segu-, tegutsetud, nüüd vastupidi. komisjoni eesmärgiks ei ole Euroopat lõhestada, me tahaksime Euroopat ühtsustada. minu äh, sotsiaalne eesmärk on Euroopa ühtsus ja me ei taha mingisuguseid erinevaid kaste Euroopa ühtsuses. ja kui me ei oleks teinud seda, mida me tegime, ei oleks saavutatud kokkulepet Kreeka küsimuses. ja eh, muus osas ma tahaksin teada, miks me pidevalt räägime sellest, eh, et keegi on enda mõtted läbi surunud äh, Äh, kui keegi ennast läbi surub, siis on alati kellegi teise arvelt või vastu. kas täna on küsimuse all see, kas Kreeka on ennast läbi surunud, kas Euroopa ennast äh, on läbi surunud, mida need küsimused endast kujutama peaksid, mida see arutelu kujutama peaks, sellel ei ole mitte mingit mõtet. Euroopas äh, äh, surub ennast see läbi, kes Euroopa lahenduse võimalikuks teeb. Euroopas ei suru ennast keegi teise arvelt läbi, lõpetagem need jutud. jah Ähm, Euroopas äh, ei pea keegi ennast läbi suruma ja me peaksime Euroopa mõtleviisi läbi suruma, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna president Tusk. suur aitäh, lugupeetud president, minu poolt kaks lühikest märkust, kõigepealt see, mis puudutab Ukrainat. ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida Kiefer Hofstadt ütles. meil on vaja proaktiivsemat strateegiat. ja ma olen täiesti ühel meelel selles osas, et ühtsus ei ole midagi, äh, mis asendaks strateegiaid. ma olen kindel, et te teate, milline on minu äh, seisukoht või kavatsus, kui me räägime uutest strateegiatest, äh, ma usun, et äh, te saate vägagi hästi aru, mida ma silmas pean. ühtsus, jah, loomulikult, on esimene ja peamine tingimus selleks, et midagi oleks võimalik selles vallas ette võtta. meil on vaja strateegiat, aga ilma ühtsuseta ei ole mitte mingisugust võimalust äh, edukaks strateegiaks selle probleemi lahendamisel? kõigepealt äh, sellepärast, äh, ja see on praktiline põhjus, et äh, kõik meie tegevused, näiteks sanktsioonid, on tehtud konsensuslikult nõukogus no, ja seetõttu ei ole ühtsus äh, minu mingi ideoloogia või unistus, ei, see on praktiline eeltingimus äh, selle probleemi lahenduseks, äh, selleks, et me saaksime midagigi teha. ja mul on veel üks teine põhjus, miks pidevalt räägitakse ühtsusest ja sellest, kui oluline see ühtsus tänapäeval on. mina usun kogu hingest ja minu arvates ei ole see ka üllatav. Teid ei tohiks see ka üllatada mina usun, et üks eh, president Putini kõige olulisemateks eesmärkideks täna on jagada Euroopa ja kogu lääne ühiskond ja see on teine põhjus, eh, miks eh, on ühtsus mulle kinnismõtteks saanud tänasel päeval. ja seda nii liikmesriikide kontekstis kui ka laiemas kontekstis, kogu läänemaailma kontekstis jah, loomulikult me peame arutama ka järgneva ülemkogu ajal märtsis eh, meie proaktiivsemat strateegiat, aga me peame meeles pidama ka seda, et eh, see kõik on mõistlik ja toob kasu ainult siis, kui me oleme ühtsed. ja nüüd teine märkus eh, puudutab Kreekat see arutelu siin ei puuduta ideoloogiat, see ei puuduta sõda Kreeka vastu või Äh, ja, ja mulle ei tundu, et äh, Kreeka, mulle, mulle tundub, et Kreeka ei taha probleemi tekitada ise. Ähm, me räägime siin ju abi andmisest. Kreekal on täna abi vaja. Kreekal on täna ka raha vaja. ja meil ei ole aega raisata. läbirääkimised äh, toimuvad liikmesriikide vahel, partnerite vahel, sõprade vahel äh, esimene avalik deklaratsioon, mida ma Tsipraselt kuulsin, äh, oli see, et Kreeka tahab jääda Eurotsooni liikmeks. teiseks ma kuulsin ka, et äh, neil on meie abi vaja. mina ei ole kuulnud äh, aga realistlikke äh, abiettepanekuid äh, kõlamas Vene või Hiina poolelt. ainus viis Kreekat aidata on see, kui liikmesriigid Eurotsoonis teevad koostööd, Euroopa Liidus laiemalt teevad koostööd äh, äh, ja et koostööd teeksid ka rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. ja seetõttu me peame tegema koostööd Äh, vaatamata äh, lõppematuna näivatele püüetele meid lõhestada ja jagada. Ähm, ma usun, et see on Kreeka kodanike jaoks ka selge, ma olen aru saanud, et enamik neist mõistavad vägagi hästi seda, et meil on vaja Euroopas head koostööd ja me ei äh, tohi teineteisega lihtsalt kakelda minu palve tõesti selle probleemiga seoses on selline, et me peame teineteist rohkem austama eh, vestluste ja läbirääkimiste käigus. kui me tunneme solvatuna end, eh, siis eh, muutub see protsess palju raskemaks, kui on täna. ja ma olen veendunud, et me oleme valmis avatud aruteludeks ilma teineteist solvamata ja see on kindlasti minu poole palve ka teile, suur aitäh! suur aitäh, äh, suur aitäh äh, nõukogu esindaja äh, teid ja suur aitäh ka rangelt kõneajast kinnipidamise eest. täna me ei võimaldanud vaba mikrofoni vooru, sellepärast et meil on ajaga tõesti kitsas käes ja seetõttu ma palun veel kord teiepoolset mõistvust, et meil ei ole täna olnud võimalust sinise kaardi küsimusi esitada ja ei olnud ka eh, vaba mikrofoni vooru küsimust. sellega on selle teema arutelu lõppenud, aitäh.